tegemist oli väga olulise aruteluga ja ma olen väga tänulik teie ettekannete eest. suur tänu. suur tänu, proua Ashton. sellega oleme tänase istungiga ühele poole saanud, resolutsiooni üle hääletame homme hommikul. ilusat õhtut. noh, noh, noh.